kallid kolleegid, paluksin, et istuksite oma kohtadele. me, me peame hääletuse lõpetama üheksa nelikümmend viis, igal juhul johtuvalt tõsiasjast, et enamus teist peavad minema fraktsiooni koosolekule. meie tänane koosolek puudutab põhiliselt muudatusettepanekute hääletamist Äh, ja raporti eelnõud mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamise osas. ja ma tahaksin veenduda selles, et te olete nõus meie tänase päevakorraga, täpsustades, et punkt seitse, seda me äh, vaatame punktide kolm ja kuus vahel ja punkt kuus tuleb punkti neli asemele ja mis puudutab punkti üheksa, siis see lükatakse edasi ja ma arvan, et me lükkame edasi ka hääletuse selles osas, mis puudutab punkte viis ja kaheksa. teisisõnu öeldes, me keskendume mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamisele ja krediitide ülekandele. koordinaatorid äh, istusid koos eile Nad kinnitasid heaks meie komisjoni koosoleku muutmise, mis algselt oli ette nähtud esimeseks septembriks ja seda johtuvalt sellest, et esimesel septembril äh, leiab aset triloog äh, eelarve osas ja maksete osas ja meie komisjoni koosolek leiab aset kolmekümne esimesel augustil ja koordinaatorid andsid meie komisjoni sekretariaadile Äh, mandaadi ette valmistada tehnilise dokumendi, mis puudutab Brexiti eelarvelist mõju ja see peaks sisaldama äh, ka inglaste tagasimakse äh, puudutavat ja seda siis hinnatakse eri, erinevate perioodide kohta, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist ja nõnda edasi. Ühendkuningriigi maksed, kuidas tagasimakset arves, arvestatakse ja millised on need summad, mis Ühendkuningriigile äh, lähevad ja me üritame hinnata ka seda, et milline saab olema kompensatsioon liikmesriikidele, arvesse võttes seda tõsiasja, et äh, inglaste tagasimaksed finantseeritakse erilisel moel, mis ei muuda, ei mõjuta sarnaselt kõiki liikmesriike. et see on see informatsioon, mil, mida ma soovisin teiega jagada ja tahaksin teile öelda veel ja meelde tuletada seda, et et president Schulz on meid kutsunud konverentsile, mis leiab aset seitsmendal septembril ja teemaks on omavahendid. ja väga tähtis on selleks, et see konverents kujuneks õnnestumiseks, et eelarvekomisjonist meid saab olema palju, kes me osaleme sellel konverentsil ja et me osaleme aruteludel ja võib-olla saaksite kasutada seda kokkusaamist kohtumaks rahvusparlamentide delegatsioonidega ja seeläbi kasutada võimalust tugeva, tugevdamaks rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi omavahelisi suhteid. ja ma arvan, et nüüd võime minna äh, hääletuste juurde, mis puudutab äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, ümbervaatamist äh, siis perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. muidugi tahaksin ma siinkohal tänada meie kahte raportit, Jan Olbrist ja Isabel Tomat selle suure töö eest, mis nad on ära teinud ja mis võimaldab meil, ma olen veendunud selles, saavutada parimaid tulemusi selle ümbervaatamise käigus ja ma tahaksin meelde tuletada, et meie hääletus on väga tähtis, kujundamaks parlamendi seisukohta mitmeaastase finantsraamistiku osas ja ta kujutab endast äh, alust ka komisjoni ettepanekule ja Euroopa Parlamendi ettepanekutele selles osas, mis puudutab äh, ümbervaatamist ja puudutab äh, ka äh, parlamendi seisukohta mitmeaastase finantsraamistiku osas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja, ja Brexit äh, kujutab endast väga tähtsat ajahetke ka praegu, arvestades Euroopa Liidu tulevikku ja ma olen veendunud, et et äh, see mõjutab ka Euroopa Liidu eelarvet ja ma tahaksin meelde tuletada, et MFF-i ümbervaatamist alustati detsembri algusel kaks tuhat viisteist, tuginedes töödokumendile, kes panid paika ettevalmistava tööraamid ja tahaksin meelde tuletada, et äh, aasta alguses kutsuti kokku mitmeid töörühmi selleks, et hinnata erinevate MFF-i instrumentide tõhusust äh, ja tahaksin meelde tuletada ka seda, et ettevalmistav faas lõppes äh, avaliku kuulamisega MFF-i osas, mis leidis aset seitsmeteistkümnendal märtsil. ja lõpuks tahaksin öelda, et äh, me oleme üles näidanud äh, tõesti ettevaatlikkust äh, ja meie hääletus ei mõjutanud referendumi tulemusi Brexiti osas. ja meie leidsime, et targem on meie oma hääletus läbi viia pärast kahekümne kolmandat juunit ja siinkohal ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni ja väljaspoolt olnud meile appi tulnud inimesi ja enne kui ma annan sõna raportöörile, tahaksin ma väljendada soovi, et komisjon oma ettepanekus võtaks arvesse neid soovitusi, mis on kirja pandud sellesse raportisse. ja nüüd on sõna meie raportööridele, enne kui me läheme hääletuse juurde. kas raportöörid soovivad sõna? härra esimees, teie loal ähm, kui te lubate, siis pärast häälestust. kui proua Toma pärast, siis mina võtaksin sõna enne. ma tahaksin tänada kõiki koordinaatoreid, kõiki variraportööre selle töö eest, mis nad on ära teinud, et see on esimene kord, aga mitte viimane kord, kui me alustame MFF-i ümbervaatamise osas tööd, et, et praegu ma arvan, et me oleme leidnud ka kompromissi komisjoniga. ja kuna te viitate siin kompromissile, siis ma tahaksin öelda, et tihedas koostöös meie kahe raportööriga olen ma koostanud muudatusettepaneku, mida ma tutvustan teile mõne aja pärast ja mis leiab oma koha kakskümmend kaheksa B-s ja nüüd võime minna siis hääletuse juurde. ma paluksin, et te sisestaksite oma hääletuskaardid äh, hääletusaparaatidesse, kontrollimaks, kas need toimivad. E, suur aitäh. mina tahaksin siin teha ühe tehnilist laadi märkuse, mul ei ole hääletuskaarti kaasas, aga keegi on siia teel ja toob selle mulle nii et ma peaks äh, kaardi saama siin äh, siiski selle koosoleku käigus, nii et palun arvestage minu häälega ka. jah, muidugi ma võtan äh, teie häält arvesse ka ilma teie kaardita, oodates, kuni see kaart siia jõuab. rohkem sõnavõtusoove praegu ei ole. proovime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, jah, tänan teid. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist. seda katab kompromiss neliteist, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, aga kuna me neid kompromisse ei ole praegu käsitlenud, siis panen hääletusele ikka, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist ja seitseteist, mis on sarnased, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud ja seega läheme kaheksateist juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, kes on poolt, vastu era-, taga, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, vast-, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks muudatusettepanekut, mis on sarnased, nelikümmend viis ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletud, esimene osa vastu võetud ja teine osa võetakse tagasi, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatusettepanek viiskümmend. kes on poolt? vastu? kontrollime. Pardonnez-moi. Alors c'est la partie. eraldi osa muudatusettepanekust viiskümmend mis lisandub kompromissile number kolm. jah, mis lisandub kompromissile number kolm. nüüd ma panen selle hääletusele, kes on selle muudatusettepaneku poolt? kes on vastu? kontrollime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 ärge nüüd kuritarvitage oma valitsevat seisundit. hääletus on lõppenud. seega see muudatusettepanek kaheksateist, kuueteistkümne vastu, üks erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kaheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. muudatuse äh,, kompromiss number üheksa, kes on, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss number kümme, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt vastu, kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend neli äh, koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number neliteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud. sada kolmkümmend viis muudatusettepanek, sada kolmkümmend viis koos äh, mit-, mitme osaga, esimese osas ei hääletada, sellepärast et seda katab kompromiss number neliteist, osa kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud, osa kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud, osa neli, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud osa kuus, kes on poolt, vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud. kompromiss number viisteist, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm äh, pealkirja osas me ei hakka sellest räägime, rääkima, sest seda kat-, katab kompromiss viisteist, osa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, osa kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, osa neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kakssada nelikümmend üheksa ja kakssada viiskümmend üks, mida võib koos hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend viis, kes on poolt? Äh, kakssada nelikümmend üheksa, kakssada viiskümmend üks langevad. kompromiss kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm võetakse tagasi, sada viiskümmend neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa võetakse tagasi, sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek number üks, kakskümmend kaheksa A, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? jah, vabandage, ma oleksin pidanud täpsustama sada kuuskümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu? kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud. ja siin ma tooksin sisse muudatusettepaneku äh, äh, pro-, härra Olbristi ja proua Toma nõusolekul ja proua Toma on nõus selle sõnastusega. ja teil on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 upcoming negotiations between the UK and the EU. Je mets aux voix cet amendement. see muudatusettepanek läheb hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletuid? heaks kiidetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt vabandust. kontrollime üle number sada kuue, saja kuuekümne seitsme, hääletus on alanud. Le scrutin, le scrutin est clos. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud üheksateist vastuhäält, seitseteist poolthäält, sada kuuskümmend üheksa poolt. vastu erapooletuid, tagasi lükatud sada seitsekümmend poolt, vastu. kontrollime üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist vastuhäält, seitseteist poolthäält Te ei saanud vist hääletada, jah? ei, nüüd on teil kaart olemas, selge, hästi. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss number üheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss number kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, muudatus kakssada üksteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli võeti tagasi, kakssada kakskümmend seitse, kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu. kontrollime üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksateist eh, poolthäält, nii, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu. erapooletuid heaks kiidetud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. vabandust, see langeb ära. edasi on meil number kakssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm, vabandust, kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vabandust, langeb nüüd ära, kuna kakssada kolmkümmend neli kiideti heaks, edasi on meil kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss siiski kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, no kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakssada nel-, kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend seitse võeti tagasi, kakssada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss number kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada viiskümmend kolm vabandage, jätsin ühe lehekülje vahele. kolmsada kaheksa on järgmine. kolmsada kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud, kolmsada üksteist poolt, vastu. erapooletuid, tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt, vastu. erapooletuid, tagasi lükatud, kolmsada kaksteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatus kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, ka kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss number kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid ja äh, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend kolm ja kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss number kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, <clears throat> erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmsada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss number kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. edasi, põhjenduspunkt A, muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu. kõik käed ei tõusnud siin, uuesti number kolm, kes on poolt? vastu mm. -hmm erapooletuid heaks kiidetud, number viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, number kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud nüüd on meil siin arvamused erinevatest komisjonidest ja millega on arvestanud ka meie raportöörid. härra Olbrecht, kas soovite sõna? sooviksin rõhutada seda, et erikomisjonid andsid väga olulise panuse, üritasime võtta seda arvesse ka kompromissides. niisiis, kõik komisjonide ettepanekud on hõlmatud ka kompromissides siin raportis, aitäh. Merci. hästi, suur aitäh, palun. härra esimees, soovisin küsida, et nüüd Ühendkuningriigis toimus referendum ja mõningad saadikud siin kojas on, osalesid ka öö, selles referendumi kampaanias just öö, Euroopa demokraatiast väljaastumise poolel, minu arvates on võib-olla nende osalemine siin vastuvõetamatu. ma, ma ei tea, kas on õigustatud see, et nad osalevad tänu, tänasel hääletusel, sest nende rahvas otsustas, meie oleme parlament äh, kus, mis, kus me esindame oma rahvast, aga nemad üritavad ka endiselt siin hääletusel osaleda. jah, teie avaldus võtame me teatavaks. loomulikult referendumi tagajärjel tuleb siis Briti võimudel teavitada Euroopa Liidust lahkumisest vastavalt artiklile viiskümmend ja läbirääkimised siis sel teemal ka algavad me saame aru, et sellega võib minna lausa kaks aastat, aga loomulikult mõjutab referendum ka Euroopa Liidu eelarvet ja üritame siis ettenägelikud olla nende tagajärgede osas. nüüd vastavalt raportööridele, vastavalt raportööride soovidele, nagu härra Olbricht ütles, siis on siin arvestatud erikomisjonide arvamustega, mis on loomulikult väga olulised, kuid raportöör on nendega juba siin arvestanud ja seega ei ole vaja nende arvamuste üle hääletada. ja seega me nüüd hääletame terve teksti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. Le scrutin est clos nüüd on hääletus lõppenud. muudetud kujul raport heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolthäält, viis vastuhäält, üks erapooletu. palju õnne raportööridele ja kõigile neile, kes panustasid sellesse väga olulisse töösse. nüüd kuna me siin meil on siin aeg käes igasuguseid asju soovida, siis loodetavasti komisjon ka arvestab järgmiste nädalate, kuude jooksul selle väga olulise raporti ka sisulisest küljest, mis põhimõtteliselt ju määrab ära Euroopa Liidu tuleviku. nüüd siis meil on veel paar minutit jäänud ja annan sõna härra Dupreele välisteenistused ja meil on vaja siin veidi lisainformatsiooni selle kohta. suur tänu, härra esimees, ma sain vastava info ja minu arvates on see ka täiesti piisav ja seega hääletaksime, hääletaksime selle poolt, nii et hääletame nimeliselt. ja hääletus on alanud. Le scrutin est clos hääletus on lõppenud. nii et kakskümmend üheksa poolthäält, viis vastuhäält, üks erapooletu. proua Tomaa, te soovisite sõna, jah, ma vabandan. suur tänu, härra esimees, tahtsin teha väga lühidalt, aga öelda siiski midagi olulist. loomulikult minu tänusõnad kõikidele kolleegidele ja fraktsioonidele, kes panustasid sellesse töösse ja andsid oma osa sellesse, et hääletustulemused sellised oleksid. tahaksin tänada ka härra Olbrichti ning parlamendi erinevaid teenistusi. tahaksin rääkida komisjonidest ja sealt tulevatest arvamustest. aruteludes ka kolleegidega oleme me mitmeid kordi seda öelnud, et ei, me ei tee siin sektori põhist äh, poliitikat ise, et jah, me küll arvestame sellega, kuid ei anna sellele mingisugust hinnangut, et teinekord on see natukene keeruline, sest et meie ei saa eelarvekomisjonis ümber kirjutada seda, mida sektori äh, põhiselt on otsustatud või siis erinevates valdkondades on otsustatud. nii et me ei hakka siin kuidagi mingisugust ähm, kõrvalt teed pidi siin midagi tagantjärele muutma, nii et äh, nagu öeldud, teen väga lühidalt, tegemist on siiski väga pika tee algusega alles ja me peame jätkuvalt kõik üheskoos tegutsema ja seda me suudame, nagu me täna hommikul ka näitasime, suur aitäh kõigile, kes hääletusel osalesid. mina tõesti sooviksin, et te naudiksite neid hääletustulemusi. kindlasti järgmised etapid enam nii lihtsalt ei lähe, nii et äh, kasutage siis seda võimalust siin hetkeliselt rõõmustada, see annab teile võib-olla jõudu ka tulevikuks. härra Dobre, kas te tahaksite siiski rääkida edasi nüüd äh, kontrollikojast, palun? härra esimees, kontrollikoda on teinud ettepaneku nelja ülekande osas seitsesada kaheksakümmend tuhat eurot kõigepealt ja see on siin mandaadi uuendamine liikmete osas ning ka uue direktori valimine oktoobrikuus, sellega mingit probleemi ei ole, teiseks sada kakskümmend kuus tuhat eurot siin me räägime arstlikust läbivaatamisest, meditsiinilisest teenistusest, samuti äh, küttekuludest ja ka tõlketeenistus. ja seda sellepärast, et äh, eriraportite arv on siin tõusvas suunas. mina selle vastu ei ole kuid siiski tuleb äh, rääkida Kontrollikojaga sellest, et äh, milliste kriteeriumite alustel otsustatakse nende äh, eriraportite kirjutamine. nii et me peaksime nendega rääkima sellest tõ-, tõsiselt. aga ma ei ole mitte selle summa vastu. nii et edasi number neli, seitsekümmend viis tuhat mis on suunatud äh, lastega tegelevale või siis keskusele ja põhimõtteliselt ka lastehoiule. nüüd edasi number neli on kaksteist tuhat eurot mis puudutab koolituskulusid ja see on siis uus äh, juhtimiskoolitus. nii et loomulikult me ei ole ka selle vastu, et kuidagi äh, parandada juhtimisoskusi kontrollikojas, nii et äh, loomulikult ei ole ka mina selle vastu. suur aitäh, härra Dupree ja härra Manga, palun. predseda, samuti podporujem všetky transferi, ktoré predložil pán aitäh toetan kõiki neid ülekandeid, mida härra raportöör ette pani, aga tulevikuks peaksime me kontrollikoja puhul kokku leppima ühes asjas. kahe tuhande kuuendal aastal viisid nad läbi auditi ja nad tuvastasid, et eh, institutsioonid tõlgivad dokumente, äh, kui neil jääb aga suutlikkust väheseks, võtavad nad äh, teenust väljast sisse. teistel institutsioonidel aga on tõlke, äh, kirjalikke tõlkijaid üle. seega, miks peaks võtma, ostma seda teenust sisse, kui mõnest teisest institutsioonist on võimalik seda teenust saada? aitäh! kui keegi sõna ei soovi, siis hääletame nende üle nii et hääletada tegelikult ei ole vaja, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis on need ülekanded heaks kiidetud ja nüüd on sõna meie raportööril härra Fernandes, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve, palun. Merci, monsieur le president euh,. Je propose euh, suur tänu, härra esimees, minu ettepanek on üheteist osas positiivselt hääletada kaheksa koma kaheksa miljonit eurot ja see puudutab ainult halduskulusid, halduskulusid, mis on see, seotud personalikuludega. et põhimõtteliselt tegemist on siin mõningate peadirektoraatide kuludega, kellel on suurem töö, töökoormus, eriti just seoses rändekriisiga ja see puudutab äh, DG Regiost, äh, inimeste lähetamisega peasekretäriaati, nii et minu ettepanek on hääletada positiivselt nende summade osas. seega äh, hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. Le scrutin est hääletus on lõppenud. Need äh, kolmkümmend üks poolt, kaks vastu, üks erapooletu äh, heaks kiidetud need summad. ja nüüd jõuame meie kolleegi Geieri raporti juurde, mis puudutab Euroopa Lennundusohutuse Ametit. ma paluksin, et härra Muresson äh, juh-, juhiks nüüd edasi seda meie koosolekut, kuna ma vabandan juba ette selle eest, et ma pean paraku lahkuma. jah, jah, jah, jah. So I can propose that we bring this on block, right? Yeah. Yes. Um, so we are now proceeding to the vote. nüüd hääletame härra Jens Kaieri raportit, mis puudutab ühiseid reegleid lennunduses ning len-, Euroopa Lennundusohutusameti loomist. ma teen ettepaneku, et muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa kuni kolmkümmend seitse hääletame üheskoos, kas kolleegid on nõus? seega hääletame muudatusettepanekuid kakskümmend kaheksa kuni kolmkümmend seitse, jah, palun. härra Tani. Sì, grazie, chiederei di votarli aitäh. kas ei võiks neid hääletada ükshaaval, mitte eraldi, üheskoos? Good, then we will put them to vote individually. Um, hääletame ükshaaval muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üllatus. muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. seda vist tuleb kontrollida elektrooniliselt, muudatus kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud vastu võetud kakskümmend üks, üheteistkümne vastu, muudatus kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend üks kuni kuuskümmend seitse. jälle teen sama ettepaneku, et hääletame neid üheskoos muudatusettepanekud nelikümmend üks kuni kuuskümmend. nelikümmend üks kuni kuuskümmend, kas hääletame üheskoos? olgu. seega hääletame muudatusettepanekuid nelikümmend üks kuni kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kolm hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist seitsmeteistkümne vastu, muudatus neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sama häälte vahekorraga, muudatus viis poolt, vastu erapooletud, jälle vastu võetud, muudatus kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek kuus, elektrooniline kontroll The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud üheksateist kuueteistkümne vastu. muudatusettepanek seitsekümmend langeb ära, sest kuus võeti vastu. muudatusettepanek seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, palun, teine osa muudatusettepanekust seitse. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud üheksateist kuueteistkümne vastu. muudatusettepanek seitsekümmend üks on tagasi võetud, muudatus seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt, vastu kontrollime ka seda elektrooniliselt, muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. sama häälte vahekorraga üheksateist, kuus, üheteistkümne vastu vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ka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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu. kontrollime ka seda elektrooniliselt, muudatusettepanek kakskümmend kaks. Vote is open, vote is closed. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see tähendab, et hääletame ka kahekümne viiendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus raporti üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. raport on tagasi lükatud nüüd järgmine raport. jah okei okay,, then we could register your vote, that makes it sixteen 16.... paneme teie hääle ka kirja, siis on kuusteist kuueteistkümne vastu ja hääletus lõpptulemust ei muuda, raport on endiselt tagasi lükatud. nüüd järgmine päevakorrapunkt. vabaühenduste rahastamise eelarve kontroll, Claire Moody raport nüüd hääletame kompromissi A, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus, kontrollime, kompromiss A, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kaheksateist seitsmeteistkümne vastu, vabandust kui see on vastu võetud, siis me ei hääleta. muudatus kaks langeb kompromissi alla, üks samuti. muudatusettepanek seitse, palun, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt vastu, erapooletud, seda kontrollime. muudatusettepanek kaksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt see üheksateist lükati tagasi. seega hääletame muudatust kaheksateist, kes on poolt, vastu. seda kontrollime, palun elektrooniliselt muudatusettepanek kaheksateist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, muudatusettepanek kaheksateist üle. vastu võetud kaheksateist, kuueteist vastu. tähendab see seda, et hääletame muudatusettepanek loomulikult äh, seitse, see seitseteist langeb ära, sest kaheksateist võeti vastu seega. seitseteist langeb ära, hääletame muudatusettepanekut kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, era-, seda kontrollime, palun, muudatusettepanek kakskümmend üks, elektrooniline kontroll. hääletamine on lõppenud vastu võetud kaheksateist neljateistkümne vastu. järgmisena muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kolm langeb ära, muudatus kakskümmend neli suulise muudatusettepanekuga raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, seda palun kontrollime elektrooniliselt, kompromiss C, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksateist, seitsmeteistkümne vastu. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt jah, vabandust, järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kolmkümmend kaks poolt, vastu, seda kontrollime palun. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahekümne, kakskümmend neljateistkümne vastu ja nüüd raporti lõpphääletus muudetud kujul, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend häält kahe vastu, kolm erapooletut. aitäh. So um, um, so are we doing transfers or no, there's none. Okay. Um, as as the time for uh, the, there are Miss Holmeier, are there any transfers? proua Holmeier, kas on mingisuguseid ülekandeid või? ei. kuna mingeid ülekandeid ei ole, muid küsimusi ka ei ole, on koosolek lõppenud, järgmine koosolek toimub kolmekümnendal juunil, aitäh!